Äh, EKOn komisjoni poolt äh, äh, vastu võetud otsusega soovitada mitte olla ähm, delegeeritud õigusakti vastu, mis ennast anti teada eilse istungi alguses, sellega seoses pole tõstatatud ainsatki vastulauset ning tähtaeg sai mööda kell viisteist viisteist. vastavalt kodukorra reeglile sada viis on soovitus vastu võetud ning see avaldatakse homme koos vastu võetud tekstiga homme kolmapäeval, viiendal aprillil. suur aitäh ja